kallid kolleegid, alustame minuti pärast hääletuste selgitusega, nii et ma palun kõik, kes selles äh, ei taha osaleda, lahkuge. kallid kolleegid, nüüd on hääletuste selgitused ja alustame eh, loomatervise raporti selgitustega ja proua Morvei saab üheks minutiks sõna. ma vabandan. ma tõesti üritan kõigest jõust korda majja saada, palun suur tänu, kallid kolleegid. ma olen nii erutatud, et ma olen raskustes üldse midagi öelda, ma olen väga-väga mures selle pärast, et meie president Martin Schulz öö, äh, öö, äh, on teel lõuna, Põhja-Koreasse, et õppida sealt, kuidas demokraatiaga lood on ja sõnavabadusega. ma loodan, et ta tõesti on nüüd lennuki pardal, aga nüüd, mis puudutab looma tervist, jah, maja, põllumajanduspoliitika Euroopa Liidus ja selle industrialiseerimine, minu arvates on see kõik kahjulik loomade tervisele. väikeettevõtjatele on samuti meie sammud kahjulikud ja neid ei saa toetada. oleks parem, kui me see seisaksime hea selles, et mingisuguseid loomataudisid meil ei esineks. Nena Kill, mina toetasin seda raportit loomade tervise kohta jah, see on samm edasi Euroopa Liidu õiguses ja poliitikate kujundamises. ja nüüd isiklikult ma väga toetan neid reforme, mis panevad paremini kaitsma loomi. see on teema, mis on väga südamel West Midlandsis minu valijate ridades, kes tahavad, et rohkem ära tehtaks Euroopa Liidu tasandil ja nad tahavad äh, et ka eh, hulkuvaid loomi paremini koheldaks ja sellest räägib ka meie raport ja väga tähtis on selles, et meil oleks preventatiivne tegevuskava ja sellele kutsutakse üles ka raportis ja nakkushaigused loomade hulgas on öö, äh, oluline teema, mis vajab lahendamist, et loomade tervist kõikjal Euroopa Liidus kaitsta. ma tervitan seda, et Euroopa Komisjon on pühendunud loomade tervise kaitsmisele Euroopa Liidus ja liikmesriikides. üldjoontes on raport positiivne ja läheb õiges suunas. härra Hannan ma tänan. jah, üks kõige kahetsusväärsemaid tendentse tänapäeval on see, et õigusakte eh, käsitletakse kui midagi, mis on imerohi ja kiitmiseks, kui kena kõik on, selle asemel, et vaadata, millised on seaduse mõjud ja tagajärjed. jah, see on raske teema, millega tegeleb see te raport, aga siin on vastuolu loomade kaitse ja nende haiguste ära, leviku ärahoidmine, millest siin räägitakse. kui meil on see kole industriaalne eh, tootmine, mis meil oli aastakümneid tagasi, siis eh, tegemist on ikkagi steriilsete keskkondadega, kus loomahaigused ei levinud, aga kui me otsusime, et loomadel peavad ikkagi olema mahetingimused, siis sellega ka hakkasid levima haigused ühest põllumajandusettevõttest teisele ja just sellised tendentsid, kus siin tõmmata piir äh, tervishoiu ja heaolu vahel ja sellega peavad ikkagi tegelema kohapealsed ametivõimud, veterinaarasutused. ja järgmine nüüd härra Pospišil. ma tänan. mina toetasin seda ettepanekut, ma olen igasuguseid määruseid toetanud, mis kaitsevad loomi ja räägivad loomade heaolust. tegemist on tehniliste normide ja standarditega, mis peavad ära hoidma äh, haiguste leviku ja hõlmavad ka menetlusi, mis peavad olemas olema epideemiate puhkemise juhuks. jah, kahju, et siin ei räägita eetilistest normidest ja e, samas on komisjonilt ka tulnud deklaratsioon ja see on hea, e, kus räägitakse nendest teemadest me peame tehniliste normidega jah, rohkem tegelema, aga ma arvan, et soovitav oleks ka eh, loomade heaolu küsimusi tulevikus palju põhjalikumalt käsitleda. jah, eh, arenenud tsivilisatsioonid peavad eh, ka mõtlema kaugemale lihtsalt käegakatsutavast. viimastel aastatel on loomade heaolus Äh, tehtav äh, aeglustunud, aga täna me astusime suure sammu ja võtsime vastu loomatervisealase õigusakti. see, mis me täna heaks kiitsime, ei ole spetsiifiline loomatervise akt, aga see on siiski verstapostiks ja võib-olla pöördepunktis selles osas, kuidas loomi kohaldatakse Euroopa Liidus ja kogu maailmas. see õigusakt äh, annab konkreetsed meetmed loomade tervise ja heaolu parandamisega parandamiseks ja head põllumajandustavad loomade pidamisel, vähendamaks kannatusi ja stressi loomade hulgas. ja see sätted kohalduvad kõikidele loomadele, mitte ainult peetavatele loomadele, vaid ka hulkuvatele loomadele. minu arvates on see hea alguspunkt uutele konkreetsetele sammudele Euroopa Liidu tasandil, mille eesmärgiks on tagada kõikide loomadele palju parem kaitse. tänan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 me räägime ka sellest, et antibiootikume peab hoopis tagasihoidlikumalt kasutama ja liikmesriiki on kutsutud esitama andmeid antibiootikumide ja muude ravimite ehm, kohta ja saatma need komisjonile, see on väga tähtis samm, sest nõnda me saame tõesti paremini andmeid koguda ja öö, koostada ka palju paremat strateegiat, peab arvestama sellega, et loomade tervis on midagi, millest sõltub ka meie endi tervis. ja väga olulise resolutsiooniga on minu arvates tegemist, ma toetan seda kahel käel, vaatamata sellele, e, mida me mõtleme, e, loomade tervis on ka meie oma tervis. suur tänu, ütleb härra Boltšak, minagi toetasin seda määrust asi ei ole lihtsalt selles, kas meile meeldivad loomad või ei meeldi loomad, vaid meil on kohustus propageerida seda, et mis tahes elus olendeid paremini koheldaks. Vana-Rooma õiguse kohaselt olid loomad, leidsid, pälvisid eh, kohtlemise nagu asjad, nii asjad enam ei ole. Need on elusolendid, kes ka kannatavad, kes tunnetavad, on osa meie elukeskkonnast aga samas ei ole tegemist ainult loomade õiguse teemaga, vaid ka meie kodanike õigustega, sest tarbijate õigused on üks osa sellest laiemast ökosüsteemist, millest tuleb austada loomade õigusi. nüüd äh, va-, resistentsus antibiootikumidele, me teame, antibiootikume kasutatakse massiliselt, sealhulgas ka loomade ravimiseks ja see on teema, millest me peame rääkima. ja puhemies härra Takula. haluan tässä yhteydessä. suur tänu. ma tahan tänada äh, raportööri äh, härra Selimovitšit ja härra Pultsenit, kes oli eelmine raportöör sel teemal ja mõlemad on teinud väga tähtsat tööd, see on tähtis teema ka ja esimest korda siin raportis on kokku viidud loomade heaolu inimeste heaoluga ja see on tähtis aspekt mis äh, tõusetus. samuti antibiootikumide väiksem kasutamine Euroopa Liidu tasandil, tähtis on, et antibiootikumid jääksid mõjusaks ka tulevikus ju. Äh, nüüd antibiootikumide, ravimite jäägid, looma lihas on vähendanud meie organismi vastuseisu äh, haigustele, mida ravitakse antibiootikumidega me elame ühtse siseturu tingimustes ja tähtis on, et me üheskoos mõtleme ka loomade heaelu, heaolu peale. härra Kelly. ma tänan. mina toetasin seda raportit ja tahan kiita põllumajanduse komisjoni ja neid, kes kolmepoolsetel nii kõva tööd tegid. jah, meil on vaja eh, ära hoida loomad Eh, haigused, mis kanduvad üle ka inimestele ja see on tähtis mitte ainult loomade heaolu nimel, vaid ka rahva tervise tähtis teema. meil on vaja ka selgitada, kes vastutab milliste aspektide eest, kes peab tegutsema seirega eh, heaolu üle jah, on vaja ka äh, antibiootikumide kasutamist veterinaarias vähendada ja parandada meie põllumajandussaaduste kvaliteete. Iirimaal me ekspert, ekspordime suure osa oma toodangust, eriti äh, veiseliha ja peame kinni headest normidest. ma tänan ja nüüd läheme edasi Tarabella raporti juurde ja proua Morvai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 Eh, mida Euroopa Liit ei suuda edukalt teha ühest küljest, eh, meil on see ähm, tasuta programm ja teisest küljest tahetakse ka, ähm, kaitsta kohalikke tootjaid, see on kõik väga tore, aga mina tahan teada ähm,, mis on tegelik olukord nende talunikega tegelikult ja neid äh, ei äh, toetata äh,, väidetakse ainult niimoodi. ei ole ju Äh, mingit kohalikku majandustki praktiliselt enam. Äh, sest äh, Euroopa poliitika ajamise tõttu on nad lihtsalt pankrotti läinud, näiteks Ungaris, minu koduriigis me seda ka näeme põllumajanduses. me oleme saanud vähe toetust sellele, et oleks võimalik kinkida õpilastele tasuta kuu- ja köögivilju. proua Kill, mina toetasin seda raportit ja õnnitleksin äh, ka raportööri. ma loodan, et äh, ka rahastus äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks ja kaheteistkümnendaks aastaks äh, ära otsustatakse, et oleks võimalik kahekümne miljonini eelarvet suurendada ja hõlmata ka köögipiima, see on mulle väga südamelähedane teema, kuna minu esimene Ähm, kogemus äh, raportiga töötamises siin par-, parlamendis puudutaski just koolipiima. ja kindlasti on murettekitav see, kuivõrd palju suhkru, suure suhkrusisaldusega mm, toitained lapsed äh, tänapäeval äh, tarbivad, kuid sellisest algatusest oleks kasu ka talunikele, mm, puuviljakasvatajatele, nii et see on kindlasti üks hea Euroopa Liidu algatus. kolleeg Hänen, palun. aitäh Need seitseteist aastat, mis ma siin olen olnud, arvatavasti mitte, loodetavasti mitte enam väga kaua pärast seda, kui referendum aset leiab Ühendkuningriigis äh, kuid ma ei ole kuulnud midagi äh,, kuulnud äh, toiduteadlastelt, nemad ei tee lobitööd nii, nagu põllumajandussektor seda teeb. ma muudkui kuulen seda, et tegelikult on liiga palju piimatooteid Euroopa Liidus, koolid võiksid seda kõike ise otsustada, kui meil on vaja mingit koordineerimist, siis peaks olema see kohalikul tasandil, mitte isegi riiklikul tasandil, kuidas me ometigi oleme jõudnud punkti, kus selliseid asju otsustatakse kuuesaja miljoni äh, kodaniku nimel ja vastuseks on see, et me oleme nii vastuvõtlikud lobitööle siin kojas. kui ei ole võimalik seda riiklikul tasandil saavutada, siis minnakse Euroopa tasandile ja seetõttu ongi see niivõrd atraktiivne puuviljakasvatajatele. kolleeg Nekov, palun. mina hääletasin selle raporti poolt äh, et jaotataks puu- ja köögivilja, banaane ning piima haridusasutustes, sest see kava võimaldab paremini äh, laste mm, söögilauda kujundada. ka mahetooted peaksid olema osa sellest kavast mahetooted on parema kvaliteediga, palju looduslikumad ja see uus ähm, määrus, mis jõustub kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, keskendub kohalikele tootjatele ja lähipiirkonnas toodetud toodete jaotamisele kahekümne miljoni suurune eelarve ja nendele lastele keskendumine, kes on ebasoodsamas olukorras, ka see on väga positiivne. nüüd aga kolleeg Pospišil, palun. aitäh. ma kõhklesin, kas toetada seda raportit või mitte, lõpuks ma otsustasin seda toetada see on suur väljakutse noortele, just noorte toitumise seisukohast, noorte puhul ehm, ülekaal ning ebatervislik eluviis on väga suureks ohuks ja seetõttu ma toetasin seda raportit, sest see peaks aitama parimaid, paremaid valikuid langetada noortel ja ka koolidel. ei ole võimalik seda muidugi lastele peale suruda, kuid vähemalt on võimalik pakkuda neid eh, tervislikke tooteid neile kas nüüd äh, riigipoolsed toetused aitavad, äh, kas äh, sellest on kasu noorte mm, toidulaua kujundamisel või mitte, me peaksime seda kõike jälgima, peaksime hindama, kas selline kava tõepoolest on kasulik olnud ja kas see on kaasa aidanud ka parema toidulaua kujunemisel koolides. kolleeg Mamikins, palun. aitäh laste tervis äh, ja tervishoiualane haridus Euroopa Liidus on äh, Euroopa Liidu äh, selgrooks, sest kui ei ole lapsi, ei ole ju ka tulevikku. ma toetan enamate puu- ja köögiviljade ning piimatoodete jaotamist koolides, see on väga positiivne areng, me võiksime aitama ka oma tootjaid, talunikke, eriti minu koduriigis Lätis, kus talunikud on palju kannatanud Vene sanktsioonide äh, kehtestamisest alates kõik äh, värsked toiduained on palju paremad lastele kui näiteks kartulikrõpsud. Nende toetustega mis on siis kuni kakskümmend miljonit eurot kooliaasta kohta. see on minu arust positiivne samm. kolleeg Boltšak, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. see ei ole tegelikult mustvalge teema. teatud toodete toetamine peaks aset leidma siiski ainult äh, äärmuslikel juhtudel mina kõhklesin, kas toetada seda ettepanekut või mitte, lõpuks ma seda toetasin, sest võrreldes algse ettepanekuga eelmisest aastat äh, on siin suuri muutusi aset leidnud. Tšehhi Vabariigis koolipiima ähm, programm on olnud väga edukas, üle kuuesaja tuhande lapse toitub, kasutab neid äh, piimatooteid ähm, kui me võrdleme seda kõike Coca-Cola ja erinevate snäkkidega, siis kindlasti puuviljad, köögiviljad ja ja ka piimatooted, mis ei ole tingimata just kõige tervislikumad, alati on siiski parem valik kui suhkrurikkad joogid. aitäh! proua Zaborska, aitäh! ma toetasin seda ettepanekut, kuna piimatoodete jagamine on oluline, Slovaki Vabariigis ähm, piimatoodete tarbimine on kõige madalam kogu Euroopa Liidus, koolipiima programm Euroopa Liidu egiidi all sai alguse kahe tuhande neljandal aastal ja see on võimaldanud äh, lastel ja peredel osta piimatooteid äh, ma-, madalama hinnaga, piimaautomaadid on pandud mõnedesse, mõnedes koolides üles, puu- ja köögivilja ja piimatoodete tarbimine väheneb kogu Euroopas ja seetõttu nende tarbimise soodustamine ja toitumisharjumuste muutmine on kahtlemata osa rahva tervise eest hoolitsemisest, mis on üks Euroopa Liidu pädevustest. aitäh. härra Takkula, palun. aitäh. ma toetasin seda raportit, tahaksin tänada raportöör Tarabellat. ma tean, et äh, tegemist ei ole Euroopa Liidu äh, kõige olulisema tegevusvaldkonnaga, kuid kindlasti Euroopa Liit peab hoolitsema äh, rahva tervishoiu eest äh, ja on positiivne, et tullakse välja selliste algatustega koolides. oluline on öelda, et tegemist on olulise teemaga tervishoiu seisukohast, sest Euroopa Liidus praegu me näeme, et on äh, tegemist mitmete terviseprobleemidega, ülekaaluga, diabeediga. Äh, lapsed ja noored tarbivad liialt palju ähm, liiga magusaid tooteid. Äh, härra Hänen äh, siin väga kavalasti võttis sõna, ta jällegi suutis äh, sõnavõttu ka oma kriitika Euroopa Liidu suunal sisse viia samas äh, härra Cameron on äh, hoopis teise suuna võtnud. härra Kelly, aitäh. ma hääletasin selle raporti poolt leian, et tegemist on hea programmiga, sest äh, see äh, pakub toitainerikkaid alternatiive äh, õpilastele kogu Euroopas, seda just meil ongi vaja, sest nad ei saa just alati kõige kasulikemaid toiduaineid, muidu see aitab kindlasti töökohti luua, aitab kaasa puu- ja köögiviljasektori arengule Euroopa Liidus, piimasektorile ja nimekiri erinevatest puu-, köögivilja ja piimatoodetest, ähm, seal tuleks välja tuua veel ka teised piimatooted välja, peale ähm, juustu ning jogurti, mis aitaksid siis äh, kaltsiumi imendumisele kaasa ja võtaksid arvesse ähm, noorte toitevajadust. suur aitäh, liigume edasi järgmise raporti juurde, mis meil nimekirjas on, selleks äh, on Fleckensteini raport äh, ja proua Stiiler, palun. Äh, suur aitäh, mina äh, toetasin seda üleskutset, mida Šoti sadama ametiühingud tegid, ehk siis äh, tagasi lükata see ettepanek meie usume, et kõik probleemid väidetavalt lahendav ettepanek ei võta arvesse keerukaid olukordi üle kogu Euroopa Liidu, eriti Ühendkuningriigis ja Šotimaal väga oluline on see, et läbirääkijad ja parlamendisaadikud ja need, kes esindavad nõukogud, riigid, äh, kus Ühendkuningriigi valitsusel on sõna sekka öelda, mõistaksid, et äh, meie oleme vägagi mures selle teemaga seoses. Äh, hääletuseni läheb veel veidi aega siin kojas ja seetõttu ma arvan, et me peaksime tagama selle, et vajalikud erandid Ühendkuningriigi sadamates jaoks oleksid sinna lõppversiooni kaasatud ja et lõpphääletus oleks positiivne, aitäh! suur aitäh ja proua Kill, palun! Äh, jaa, minu valimisringkond äh, on ainus, äh, millel on ainult maapiir, mitte merepiir Ühendkuningriigis, kuid see on siiski seotud ka sadamavaldkonnaga. lugupeetud president, see on kolmas kord, kui komisjon on püüdnud kaasajastada sadamateenuseid ja ma kardan, et nad ei ole veel ikkagi asju õigesti teinud. mina olen mures selle viimase ettepanekuga seoses sellega, et ei mõisteta sadamasektori mitme mitmekülgsust ja mitmekesisust Euroopa Liidus ja ei suudeta keskkonnamõjusid vähendada sadamateenustele keskendutakse äh, töötajate õigustele, õigusele streikida ja äh, muudele aspektidele, millega ametiühingud on silmitsi ja mina leian, et see ettepanek on liiga nüri instrument, sotsiaalelemendid on liiga lahjendatud siin äh, Äh, ja sel põhjusel, nagu minu teised leiboristidest kolleegid, hääletasin ka mina selle raporti vastu, aitäh. suur aitäh, härra Hänen, palun. Äh, austatud asepresident, see äh, direktiiv näitab vägagi selgelt seda, miks Ühendkuningriigil oleks parem olla Euroopa Liidust väljaspool. see ei võta arvesse meie riigi eriolukorda, erandolukorda ja ähm, meie sadamad on sageli väiksemad äh, kui äh, Euroopa Liidus üldisemalt ja nad asuvad tihedasti äh, meie ranniku ääres ja tegelikult ähm, Äh, jah, äh, võib juhtuda, et äh, suurtes sadamates nagu näiteks Rotterdamis või Antwerpenis on mingisugune sisene konkurents, siis see tegelikult see ei mõjuta selliseid olukordi, nagu meil on, kus on juba vägagi hästi toimuv konkurents erasadamate vahel, aga miks erasadamad ei ole erandit saanud, sellepärast et see teema on võetud pantvangi komisjoni ja parlamendi vahelistes aruteludes ja seetõttu äh, ongi meie olukord väga halb, aitäh, proua Köötin-Taling, palun. suur aitäh, lugupeetud president, mina hääletasin selle paketi vastu täna, mis puudutab sadamateenuseid, sellepärast et see ei too minu valimisringkonna sadamatele ja töötajatele kaasa käegakasutavat äh, kasu. Ähm, oluline on tagada tugevad keskkonna ja töötajate huvesid kaitsevad sätted, äh, aga see seadusandlus on ebavajalik me peame meeles pidama ka seda, et kõikide praeguste mudelite kohaselt, äh, mille kohaselt Ühendkuningriigil on juurdepääs ühisturule, just see on äh, äh, näide sellest, millest me peaksime kinni pidama vaikides Äh, kui me lahkume Euroopa Liidust ja ääretult oluline on see, et me jääksime Euroopa Liitu selliste olukordade vältimiseks ja see ei puuduta mitte ainult õiguste tagamist ja töökohtade tagamist, me peame jääma Euroopa Liitu ka selleks, et tagada hea tulevik meie sadamatele. suur aitäh ja härra Bashir, palun. suur aitäh kui asi ei ole katki, siis ei ole vaja seda ka parandada, ütlevad inglased, see on väga tark äh, mõttetera, kuid kahjuks on see tõlkes kaduma läinud Euroopa Komisjoni jaoks. kuningriigi sadamad pakuvad maailma tasemel teenust, nad on väga tõhusad äh, ja selleks, äh, et üleilmsel tasandil olla konkurentsivõimelised, ei tohi ähm, olukorda õõnestada, kuid kahjuks sadamateenuste dokument teeb just seda, see näitab näitab jällegi seda, et tahetakse panna äh, või sundida peale ühtset lahendust kõigile, aga see rikub äh, Suurbritannia sadamate huve. see suur bürokraatia hiidlaine tähendab seda, et äh, minu valimisringkonnas sadamad äh, on ohus, sellepärast et nende välja teenitud konkurentsieelis on kadumas. mina hääletasin selle seadusandliku dokumendi vastu ja toetan endiselt ametiühinguid ja töötajaid, kes teevad ühisko-, üheskoos koostööd selleks, et tagada minu piirkonna õitsev tulevik, aitäh! Äh, kolleeg Maiminskis suur aitäh, lugupeetud president, jah, loomulikult ajalooliselt ja ka tänapäeval mängivad sadamad väga olulist rolli Euroopa Liidu majanduses õiglane mm, por-, eh, eh, sadamate haldamise süsteem on vägagi tervitatav, me teame, et eh, hiljuti komisjon algatas uurimise, mis puudutas Hollandi ja Prantsusmaa sadamate toetuse süsteemi ja meil on vaja uusi reegleid sellise riigiabi kontekstis, aga me peame võtma arvesse ka riiklikke eripärasusi ja me ei saa eh, näiteks Rotterdami sadamat võrrelda pisikeste mikrosadamatega näiteks minu koduriigis Lätis. Eh, riiklikud eh, erisused mängivad väga olulist rolli sadamate toimimises igapäeva töös ja me ei tohiks ka töötajate õigusi unustada. ametiühingud räägivad pidevalt, et ühtlustamist ei ole võimalik siin saavutada ja seetõttu hääldasin mina raporti vastu. proua Makari, palun. suur aitäh suur aitäh, lugupeetud president, tõesti väga oluline on see, et meil oleksid selged reeglid sadamatele äh, Äh, kes on üle-euroopalistes TEN-võrgustikes. meil on vaja konkurentsi, äh, meil on vaja läbipaistvust sadamateenuste valdkonnas, me ei taha monopoli, me tahame tõesti seda, et äh, sellised negatiivsed praktikad lõpeks Äh, äh, hanked peavad olema läbipaistvad, kõikidel peavad olema juurdepääsu tagatud menetlustele ja kõike, mis sadamatega seoses toimub, peaks toimuma avalikult. oluline on see, et selline äh, avalikkus ja läbipaistvus oleks tagatud ka Rumeenias, Suuline Braila ja teised sadamad on osa TNT-st. me tahame läbipaistvust, me ei taha monopoli, me ei taha mingit ebaselgut tegutsemist, me tahame selgeid äh, raamatupidamise äh, eeskirju äh, ja menetluslikke reegleid samamoodi, suur aitäh! aitäh, hea kolleeg Kelly, palun! suur aitäh! ma leian, et selles ähm, ettepanekus on vägagi häid aspekte sees ja mul on hea meel, et me liigume läbipaistvuse, selguse suunas, kui me räägime sadamatest. me peame vaatama ka, millised on töötajate õigused, kes sadamates töötavad, kuid teisest küljest peame me keskenduma ka sellele, mis Pariisis COP kahekümne ühe kontekstis toimus ja vaatama ka neid väljakutseid, mis meil on, kui me räägime süsinikusisalduse vähendamisest ja selleks, et neid eesmärke täita, peame me just pilgud pöörama sadamate suunas, vähemalt minu arvates minu valimisringkonnas on äh, äh, Shannon Fonsi äh, sadam, mis on sügavam sadam kui enamik sadamaid Euroopa Liidus ja sa, see sadam saab võtta vastu tre, traalereid ja suuri laevu, mis teistesse sadamatesse lihtsalt ei pääse, kuhu ei ole neil võimalik minna. suur aitäh, härra Kaputa, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Need reeglid tähendavad seda, et äh, on konkreetne raamistik konkurentsi tagamiseks, mille kontekstis siis äh, on võimalik sadamateenuseid pakkuda. oluline on äh, siinkohal tagada see, et oleks mehhanism, mis oleks sõltumatu ja et kõik liikmesriigid saaksid esitada kaebusi sõltumatutele organitele, kui see vajalikuks osutub. loomulikult on Äh, olnud äh, varasemalt meie regulatiivne raamistik liiga nõrk ja seetõttu ma usun, et see konkreetne määrus siin peakski tagama õiguskindluse sadamatele meil on enne lõpphääletustele aega ja ma olen veendunud, et kuni sinnani me suudame jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse tagada selle teemaga seoses. suur aitäh, suur aitäh ja liigume nüüd järgmise raporti juurde, milleks on pettusevastane võitlus. kõigepealt saab sõna proua Murvai. kallid kolleegid kui kõneks on korruptsioon ja pettus, siis tuleb meil palju rohkem ära teha nende nähtuste vastu võitlemisel. ja on positiivne, kui see nii on, aga paraku me teame oma senistest kogemustest, et siingi on puudujääke kui me vaatame, kuidas on olukord Rumeenias, siis me näeme, et äh, Rumeenias äh, kasutatakse poliitiliste eesmärkidel ära võitlust finantskuritegude vastu. ja see kogemus on põhjuseks, miks ma ei saa hääletada, ei saanud hääletada selle raporti poolt. sellele vaatamata, et raport on panuseks meie suuremasse võitlusse finantskuritegude pettuse vastu. proua Kill, aga ma olen väga range nüüd ajaga. jah, võitlus pettuste vastu on olnud prioriteetne Euroopa Liidus kogu aeg, mis ma siin olen olnud ja enne ka. ma tervitan selle raporti puhul seda, et siin tõesti tuuakse välja need väljakutsed, mis meil on äh, Äh, finantshuvide kaitsmisel Euroopa Liidus, aga äh, kui me võitleme finantspettuste vastu, siis ka usuvad meid paremini kodanikud. ja siin on toodud välja valdkonnad, kus rohkem tuleb liikmesriikidel ära teha, sealhulgas ka Ühendkuningriigil rohkem ära teha ja tähtis on mõista seda, et suur hulk sellest pettusest, äh, mis aset leiab Euroopa Liidus, toimub tegelikult liikmesriikides Eh, komisjon nüüd on lubanud regulaarselt korruptsioonivastast aruannet avalikustada igal aastal ja see on tervitatav ja samuti veamäärade arvutamine Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil. Eh, ka seda on vaja korrigeerida, see on hea, aga eh, kindlasti peab mõtlema ka lekitajate minimaalse kaitse tagamise peale. härra Pospis, palun paní předsedkyně. suur tänu, juhataja. ma tervitan seda raportit, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide kaitset. see raport, eh, aruanne kirjeldab väga hästi neid teemasid, millega me tegelikkuses kokku puutume seadusandlust eh, rikutakse tahtlikult aga lõppude lõpuks ma ei saanud seda aruannet toetada ja ma soovin selgitada, miks. ma usun, et äh, ei ole õige viis probleemide vastases võitluses äh, paika panna uut ametit Euroopa prokuratuuri. see uus amet minu arvates ei paranda kuidagi võitlust ähm, pettusega, pettusega peab võitlema läbi äh, justiitssüsteemi äh, liikmesriikide tasandil. ainult justiitssüsteem on see, mis suudab äh, avastada ja võidelda pettusega, aitäh! härra Maminkins. suur tänu, kaks tuhat neliteist aasta aruanne näitab, et äh, kolmkümmend kuus protsenti suurenes pettuste arv ning rikkumised suurenesid neljakümne kaheksa protsendiga, jõudes kuueteistkümne tuhande juhtumini. kui sellele lisada äh, mida on öelnud äh, Kontrollikoda oma, oma aruandes ähm, kaks tuhat neliteist aasta kulude kohta, siis äh, oli see määr neli koma neli protsenti. me räägime siin väga suurtest vahe, hulgast vahenditest, mida kasutatakse ebatõhusalt sada kakskümmend miljardit on äh, ametlikud andmed selle kohta, kui palju raha läheb kaduma, me ei tea, mis on mitteametlik äh, info. komisjon soovib kõikide do ja dokumentide avalikustamist ja sedasama toetada. aitäh ja järgmiseks Milnali raport ja kõigepealt saab sõna proua Mol-, äh, Morvei alig ha szorul további magyarázatra hogy miért aitäh, ma arvan, et ma ei pea põhjalikult selgitama, miks ma ei hääletanud selle äh, raporti poolt. mõned detailid äh, selgituseks. iga Euroopa poliitika, välis- ja sisepoliitika peaks olema arendatud nii, et äh, poisid ja tüdrukud, naised ja mehed ja kõik teiste seksuaalidentiteediga inimesed saaksid võrdset kasu olukorrast ja ma tahaksin küsida, kas keegi võiks mulle selgitada, jah, meil on ju mehed ja naised ja muud seksuaalidentiteedid, aga kuidas otsuse tegemine eritähelepanu pööraks äh, inimeste erivajadustele, juhul kui me täpselt ei tea, mis see identiteet on, seda esiteks. teiseks, millal peaksime me rääkima kolmesaja 300 euroga sissetulekuga mm, mm, inimestest, näiteks Ungari tervishoiutöötajad. rahvusvahelist naistepäeva teile ja kõigile teistele naistele siin ja minu arvates on väga hea, et meil on olnud võimalus hääletada täna paljude raportite osas, mis puudutavad naiste teemasid, ütleb proua Mekel-, äh, Kell, arvestades, et tegemist on kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga, on viimane aeg, et me tõesti oleksime selle teema juba lahendanud, sellepärast et liikmesriigid on väga aeglaselt rakendanud mitmeid meie soovitusi, ei ole me selleni jõudnud. kui vaadata palgalõhet Ühendkuningriigis, näeme, et üheksa koma nelja protsendiline palgalõhe ja tööelu käigus on naised tõenäoliselt teenivad kolmsada tuhat äh, eurot vähem kui meessoost kolleegid. meil on vaja reageerida, kui me tahame edusamme, et naised saaksid oma potentsiaali saavutada. mulle teeb eriti muret äh, naiste esindatuse puudumine äh, teaduses ja inseneriteaduses ja ka IT-sektoris, mida ma hästi tunnen. aitäh, proua Forenza, palun järgmiseks Eh, suur tänu, proua president eh, ka mina sooviksin kõigepealt eh, tänada raportööri. tõepoolest suur tänu selle raporti eest. soovin tänada ka selle eest, et täna saame, et me saame hääletada selle dokumendi üle rahvusvahelisel naistepäeval, kaheksandal märtsil. tegemist on üpris pika traditsiooniga võitlusega naiste õiguste eest. see võitlus on kestnud kaua aega ning minu arvates on väga tähtis, et me täna astume taaskord sammu õiges suunas. me soovime selle raportiga tunnustada LGBT isikute õigusi, et kõiki neid õigusi, mida tegelikult Itaalias siiski nendel inimestel täiel määral ei ole. nõuded on küll väga selgelt paika pandud, seetõttu ma olen veendunud, et siin õnnestub edasi liikuda. härra Maamikens, palun. suur tänu, proua juhataja tõesti on kahju sellest, et me pidime sellise raporti koostama. ükskõik, kui palju dokumente me Euroopa Parlamendis vastu võtame, resolutsioone, raporteid või muid, siis ei ole me ideaalilähedased, eriti mis puudutavad, puudutab soolist võrdõiguslikkust. see küsimus on väga oluline aspekt poliitilises elus kui Euroopa Parlament nendest põhimõtetest kinni peab, siis me näeme muudatusi ja see kindlasti on heaks näiteks teistele riikidele, teistele organisatsioonidele, et meie teed järgida, lähtudes põhimõtetest, mis me selles raportis välja toome. mina hääletasin selle poolt, aitäh! suur tänu, proua Saborska järgmisena! suur tänu! ma täielikult äh, keeldun täiendavatest autoriteetide, autoriteedi andmisest, äh, see oleks justkui mingisugune ülimuslik komitee või komisjon ja mina arvan, et keegi äh, ja sealhulgas naised ei vaja mingisugust uut sellist ametit nagu soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise eriesindaja naiste õiguste eest seismine ja võrdõiguslikkuse teema on äh, üks asi, aga selle teema enda haardesse saamine teisest küljest äh, sellisel viisil on teine teema ja siin on äh, mitmeid probleeme ja ma ei saanud seda raportit toetada. aitäh, härra Jurek, palun. tänan, juhataja. raportist tuleks kustutada viited soolisele võrdõiguslikkusele ja perekonna õigustele ja kui seda tehakse, siis see tähendab, et me jätame tähelepanuta miljonite perekondade ja miljonite naiste huvid Euroopas, kes soovivad oma lapsi kasvatada ja teha kodus tööd, nad tahavad pühenduda laste kasvatusele. Need on äärmiselt olulised väärtused laste elu, rahvaste elu, Euroopa elu on kaalule pandud ja seetõttu on kahju, et Euroopa Parlament ei austa perede õigust. loomulikult parlamendil on oma lemmikud, mida ka raportis on mainitud, näiteks homode lobi õigused ja järgmisena saab äh, Äh, sõna proua Forenza, Mary Honeybali naispagulaste varjupaiga taotud olukorra kohta Euroopa Liidus. jah, suur tänu. mina leian, et see raport on väga oluline. sooviksin selgitada ka, miks ma seda raportit toetasin. täna siin kojas oli meil arutelu, mis näitas, kui äh, suur on siiski võõra viha ja rassism Euroopas. me soovime püstitada Euroopas müüre ja jätta teised inimesed väljapoole. probleem on selles, et me ei suuda varjupaiga taotlejate vahel vahet teha, kas tegemist on majanduspagulastega või põgenikega sõja eest, kuid kaitsta tuleb kõiki, eriti raskes olukorras on naised enamasti on pagulased aga meessoost, see on küllaltki selge märk, kuid samas põgenevad siiski terved perekonnad, mehed, naised, lapsed. Need on inimesed, kes riskivad oma eluga. seetõttu on äärmiselt tähtis selle teemaga tegeleda ning seda tuleb ka vastavalt analüüsida üheks minutiks, eh, proua, eh, ma tsiteeriksin kolmeteistkümnendat lõiku sellest äärmiselt eh, napist Hannibali president. vägivalla ja soopõhise diskrimineerimine on põhiseadusvastane ja peaks olema piisav põhjendus varjupaiga taotlemiseks Euroopa Liidus. selles peitubki see nipp kõikides päritoluriikidest, kus praegu toimub invasioon Euroopasse, leiab aset märkimisväärne naistevastane diskrimineerimine. nimetatud diskrimineerimine on aluseks varjupaiga taotlemisele, nagu proua Hannibal soovib, et me nõustuksime. põhimõtteliselt igal naisel oleks õigus tulla Euroopa Liitu ja siis oleks tal sarnane võõrandamatu õigus perede ühendamisele seega kõik uksed on avali, Euroopa on lahti ja kõik võivad tulla Euroopasse ja seetõttu see raport tekitab minus hirmu. järgmisena proua Jill juhataja, mul on uhked on, Euroopa Parlament on võtnud sõna ühe meie kõige haavatama ühiskonnakategooria suhtes, äh, naispagulased ja ma õnnitlen oma kolleegi Mari Hannibali, kes viis selle raporti parlamendis läbi. tütarlapsed, naised, pagulased saabuvad Euroopa randadele ja neid on palju rohkem kui mehi, nad peavad põgenema sõjakoleduste eest ja nüüd on neil tekkinud veel täiendavad raskused Äh, just seetõttu, et nad on naised, sooline äh, diskrimineerimine, seksuaalne vägivald. Need meetmed on mõeldud emade, tütarde, õdede kaitseks ja varjupaigamenetlus peab arvestama selle kategooria haavatavusega ja on vaja paremat koostööd liikmesriikide vahel võitluses inimsmugeldajate vastu ja äh, selleks, et korraldada vastuvõtukeskused niimoodi, et naised ja tüdrlapsed saaksid äh, viibida ja magada eraldi mind šokeerib see, et võit, võideldakse selle ähm, vastu, kui me soovime kaitsta naist. proua Gonzales. suur tänu. see, mida me, mida siin öeldi möödunud neljapäeval, see oli tõesti äärmiselt oluline, äh, siin kutsutakse üles pagulasi koju jääma ja mitte põgenema, samas see tähendab surmaotsust nendele tuhandetele inimestele, äh, kes kardavad, äh, kes soovivad päästa oma perekonda, kes loodavad rahvusvahelisele kaitsele pagulased kes äh, kannatavad äh, tagakiusamise all, nad kannatavad ka transiitriikides, neid ohustab ekspluateerimine. meil on vaja luua legaalsed kanalid, seaduspärased teed, et vältida inimeste ohtu seadmist me oleme siin õigel teel, kuid oluline on juhtida tähelepanu pagulaste inimõiguste kaitsmisele, eelkõige kaitsta naisi ja lapsi väga tähtis on võtta vastavaid meetmeid, teda katkestatakse. Äh, härra Momagins, äh, suur tänu. mul on ametlikke andmeid kahe tuhande viieteistkümnendast alguses kolmkümmend kaheksa protsenti kõikidest pagulastest, kes taotlesid varjupaika Euroopa Liidus, olid naised ja lapsed. käesoleva aasta alguses äh, äh, on see arv suurenenud ja naiste ja laste arv on rohkem kui viiskümmend viis protsenti. on selge, et naised ja lapsed ja vanurid on kõige enam haavatavamad, eh, eriti sõjaliste konflikti olukordades seetõttu me peame looma kõik vajalikud tingimused, et täita inimõigusi selle haavatava ah, inimkategooria suhtes, eriti naiste ja laste suhtes, kes vajavad kaitset. ma toetan seda raportit ma toetan selle raporti eesmärke, äh, fokusseerumist just sellele aspektile ja Euroopa Liit peab andma endast parima, et täita kõiki neid kõrgeid norme, mis Euroopa Liidus on kehtestatud, äh, selleks, et integreerida kõiki nimetatud inimkategooriaid. järgmisena proua Zaborska. ma täiel määral nõustun ütlusega, et naised, kellest saavad pagulased ja varjupaigataotlejad, on eriti haavatavad, eriti sel juhul, kui nad on emad. ma imetlen neid ja ma nõustun sellega, et nad vajavad eritähelepanu, erikaitset, kuid ma ei saa selle raporti poolt hääletada, sest nimetatud naised on sattunud jälle ideoloogilisse pantvangi äh, võitluses äh, äh, inimelu väärtusele, ka sündimata laste elule. loomulikult me toetame neid naisi, kuid vaba abordi tegemine on puh-, väga küüniline. no sellega ei taotleta mitte naiste vabastamist, vaid nende orjastamist. järgmisena proua Albia Kuzman meie toetasime seda raportit. täna, kaheksandal märtsil, kui tuhanded naised ootavad meie piiridel, näeme me seda, et Euroopas püstitatakse müüre ja tarasid ning rändajad sunnitakse elama väljaspool seadust, naised on seksuaalse ärakasutamise ohus ning samas need on inimesed, kes põgenevad pommide eest, kes põgenevad sõja eest. Need on inimesed, samas on inimesi, kes võitlevad oma kodumaal nagu Palestiinas, kurdid samas on naised ohtlikes olukordades ka mujal maailmas, Ladina-Ameerikas näiteks, me peame kaitsma naiste õigusi ka mujal tuleb meeles pidada ka näiteks Honduras'es hukkunud naisi, muidu me ei saa edasi liikuda emantsipatsiooni teel. sellega on hääletuse selgitus lõppenud ja istung on peatatud kuni kella kolmeni. head pärastlõunat!